Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their seats? To start this hearing on... kolleegid, palun võtke istet, me tahame seda kuulamist alustada õigeaegselt, meie graafik on tihe ja kuna ma loodan, et enamik teist on ikkagi kohal, olge kenad, võtke istet, kui te tahate vestelda, vestelge väljaspool ruumi, nii et kes tahavad või peavad rääkima Äh, kes siin sõna võtavad, kuulavad ikkagi äh, neid, teda kuulavad inimesed, kes tähelepanu pööravad. niisiis tere tulemast teile kõigile sellele avalikule kuulamisele. ma tahan eriti tervestada meie komisjoni nimel härra Mimitsat, keda on esitatud rahvusvahelise koostöö ja arenguala voliniku kandidaadiks. nagu te teate, parlament valmistab ette hääletuse uue äh, voliniku ametisse valimisel vastavalt reeglile, reeglitele sada kaheksateist ja lisa kuusteist äh, kodukorras ja hindab äh, nende sobivust vastavalt nendele üldisele pädevusele, pühendumisele Euroopale ja isiklikule sõltumatusele parlament hindab ka komisjoni äh, volinikukandidaadi arusaama sellest valdkonnast ku, äh, äh,, kuhu nad tööle hakkavad ja nende kommunikatsioonioskusi ning tänane kuulamine ongi selle hindamiseks koostatud. see kuulamine on avalik, seda äh, seda kantakse ka üle interneti ja satelliidi ning videosalvestus muutub kättesaadavaks äh, vahetult peale seda koosolekut tõlge toimub kahtekümmet kaht-, kahtekümmend kahte keelde. niisiis, kallid kolleegid, rääkige palun normaalse tempoga, ärge rääkige liiga kiiresti, kui te liiga kiiresti räägite, siis on tõlkidel väga raske teiega sammu pidada. ja kui te olete lõpetanud, palun lülitage mikrofon välja. voliniku kandidaadile Äh, kandidaat on vastanud mõnedele küsimustele kirjalikult ja tema äh, kirjalikud vastused on jaotatud kõigile liikmetele välja, need on kättesaadavad ka siin saalis. ja nüüd selgitan siis lahti täna õhtuse protseduuri. kõigepealt äh, voliniku kandidaat esitab oma ähm, ettekande, mis ei kesta rohkem kui viisteist minutit. põhiline osa sellest kuulamisest koosneb kokkuvõttes neljakümne viiest küsimusest, mille esitavad parlamendiliikmed. kõigepealt esi-, iga fraktsiooni esindaja e-, esitab küsimuse, mis ei tohi kesta rohkem kui üks minut ning volinikukandidaadil on poolteist minutit vastuseks peale iga küsimust. võib tulla lühike järelküsimus või kommentaar, aga seda ainult äh, kolmkümmend sekundit ning vastus võib olla kuni üheminutiline. niisiis, üks minut küsimusele, kaks minutit äh, vastusele, äh, vabandust, poolteist minutit vastusele ja arvestage, et ma olen aja suhtes väga-väga range kahest komisjonist tulevad ka küsimused, kes on siia kustutud, kutsutud Välisasjade Komisjon ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon Nemad räägivad peale koordinaatoreid, kes on siis äh, äh, siin fraktsioonide esindajatena ning äh, peale seda esitavad küsimusi parlamendi liikmed vastavalt äh, määratud nimekirjale. niisiis, anname voliniku kandidaadile aega kõneleja, kõnelemiseks ja siis küsimused, niisiis härra Mimitša, teil on aega